me jätkame nüüd oma istungiga ja jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde. siin on tegu Nõukogu komisjoni avaldustega Euroopa Liidu ühinemisleping Euroopa inimõiguste põhivabaduste kaitsekonventsiooniga. kõigepealt saab sõna härra Lopez Garrido äh, nõukogu nimel. suur tänu, proua president. täna Ateenas äh, kolm inimest, kolmelt inimeselt rööviti nende põhivabadus elule ja nad kaotsid elu vägivalla tõttu. Hispaania eesistuja soovib nõukogu nimel oma kaastunnet avaldada. ja me liitume siin ka parlamendi presidendi kaastunde avaldustega. tegu on siin inimõigustega ja Euroopa Liidu e, ühinemine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitsekonventsiooniga sisaldab endast ka öö, e, õigust elule. Euroopa Liit oma eksistentsi jooksul on oma seadustekstides alati viidanud sellele põhiõigusele. selle protsessi lõpp, lõpuks oli ka Lissaboni leping. esimest korda Euroopa ajaloos loodi põhiõiguste harta Euroopa kodanikele ja see sai seaduslikult siduva iseloomu ning see liideti ka Lissaboni lepinguga. see ütleb, et Euroopa Liit sellisena liitub konventsiooniga ning siin on tegu poliitilise ja sotsiaalse Euroopa arengu ajalooga inimõiguste vallas. seetõttu on sellel ähm, sündmusel eriline tähtsus me oleme teinud kõik selleks, et Euroopa Inimõiguste Põhivabaduste Kaitsekonventsiooniga ühineda. see ja see tähendab ka, et me tunnustame Strasbourgis asuva inimõiguste kohtu jurisdiktsiooni. ja sellega on Euroopa kodanikel võimalus nüüd pöörduda ka inimõiguste kohtu poole ja see seob ka inimõigused ja põhivabadused, mis meil Euroopa Liidus eksisteerivad erinevatel tasanditel. meil on praegu liikmesriikides eh, eksisteerinud inimõiguste ja põhivabaduste kaitse ja siis on meil konventsioon, millega ei ole ühinenud mitte ainult eh, Euroopa Liit ja liikmesriigid, vaid ka teised eh, riigid. niisiis, siin on tegu erinevate äh, õigussüsteemide äh, ühinemisega. Euroopa Komisjon on vastava soovituse äh, läbirääkimiste alguses teinud nõukogu on nüüd teinud kõik selleks, et äh, läbirääkimised äh, konventsiooniga ühinemiseks äh, läheksid kiiresti, meil on nõukogus ka loodud vastav töörühm. nõukogu on arvestanud siin ka protokolliga kaheksa see puudutab eh, Euroopa Komisjoni kaasatust konvents-, konventsiooni kontrollorganitesse ja see eh, kontrollib ka kontrollorganite pädevust. ja ette nähtud on ka Euroopa Liidu poolt kohtuniku nimetamine Strasbourgi inimõiguste eh, kohtu juurde. ja samuti ka Strasbourgis asuva Euroopa Nõukogu juurde esindaja nimetamine eh, inimõiguste vallas. märtsis Euroopa Parlamendiga me oleme juba arutanud eh, seda eh, küsimust ning oleme arvestanud ka Euroopa Parlamendi poolseid ettepanekuid. proua Kinga Kall, proua Breda oma raportis esitasid parlamendi seisukohad seega on Euroopa Komisjonil mandaat läbirääkimisteks olemas, see mandaat, see läbirääkimised saavad kindlasti olema äh, pikad ja keerulised, kuid me loodame, et läbirääkimised lõpevad aastaks kaks tuhat kümme. ja nüüd proua Reding Euroopa Komisjoni nimel. suur tänu, proua president, lugupeetud äh, parlamendiliikmed, lugupeetud kolleeg äh, Olli Rehn juba väljendas komisjoni poolt kaastunnet seoses äh, selle katastroofiga, mis on äh, juhtunud ähm, äh, Kreekas. äärmiselt oluline on äh, Euroopa Liidu kodanike inimõiguste ja põhivabaduste kaitse tegevuse areng edasi viia põhiõiguste harta, mis on seotud Lissaboni lepinguga, ei ole mitte võimalus, vaid see on eesmärk, nii nagu nõukogu esindaja juba ütles. kuid ühinemine konventsiooniga on ainult üks neljast elemendist, mis on kaasatud ähm, meie tegevusse kõigepealt Lissaboni leping ja äh, mis on seotud põhiõiguste hartaga, põhiõiguste harta on äh, juriidiliselt siduv ning äh, see on äh, sarnaste dokumentide seas maailmas kõige tugevam. see puudutab ka kõiki õigusi, mis on, äh, mis sisalduvad konventsioonis harta läheb veel kaugemale. seda võib nimetada ka ähm, kolmanda põlvkonna põhivabaduste kaitsedokumendiga, siia on kaasatud ka näiteks andmekaitse, ähm, läbipaistvus äh, menetluste puhul ja nii edasi. standardid peavad olema alati vähemalt nii kõrged, kui need on konventsioonis ette nähtud. teiseks, põhivabaduste kaitse on seotud ka Stockholmi programmiga, mis on seotud äh, vabadusel õig-, äh, õigusel äh, rajaneva ala loomisele Euroopas. samuti on oluline siin Euroopa kodakondsus. seega näitab, kui oluliseks on Euroopa Komisjonile ka see küsimus ja neljandaks, Euroopa Liidu liitumine konventsiooniga. see tagab, et kõik, kes on põhiõiguste konventsiooni rikkumise ohvriks saanud, olgu kas institutsiooni või kogu poolt Euroopa Liidus, saavad pooldada Strasbourgi inimõiguste kohtu poole täpselt samamoodi, nagu saab esitada kaitseid ka liikmesriikide äh, kaebusi ka liikmesriikide vastu. poliitiliselt tähendab see seda, et äh, Euroopa Liit kinnitab äh, konventsiooni rolli inimõiguste kaitses Euroopa Liidus, laienenud Euroopas, mitte ainult Euroopa Liidus. liitudes konventsiooniga Euroopa Liit toetab Strasbourgi inimõiguste kohtusüsteemi. tegemist on välise kohtuliku kontrollisüsteemiga, sellepärast et nüüd oleme meie valmis oma õiguskorra äh, täiel määral äh, ja ametlikult ulatama selle kontrolli kätesse. ja see kehtib loomulikult äh, nii siseselt äh, kui ka väliselt ja näitab, kuidas Euroopa Liit on täielikult pühendunud inimõigustele. märtsi keskel andis nõukogu komisjoni läbirääkimiste mandaadi Lissaboni leppe protokoll kaheksa nõuab teatavaid garantiisid liitumisega seoses, sellepärast et me peame võtma arvesse Euroopa Liidu õigustiku omapärasid. komisjoni soovitus nõukogule võtab arvesse kõiki neid nõudeid ja tingimusi ja härra äh, proua äh, president, ma mainiksin kahte nendest äh, nõudmitest, on selge, et äh, Euroopa Liidu pädevused ja kompetents, nii nagu aluslepingud seda äh, kirjeldavad, ei tohi saada mõjutatud konventsiooniga liitumisest ja liitumine, liitumislepe peab selle selgelt välja tooma ja täpselt samamoodi ei tohi Euroopa Liidu liikumine, liitumine konventsiooniga mõjutada individuaalsete liikmesriikide suhteid Strasbourgi inimõiguste kohtuga äh, või mingisuguseid nende protokolle või reservatsioone. seetõttu peavad läbirääkimised tagama, et liitumise lepe loob kohustusi ja äh, seda ainult äh, sel määral, äh, seda ainult, mis puudutab Euroopa Liidu institutsioone ja asutusi. me tahaksime, et Euroopa Liit sujuvalt liituks konventsiooniga, võttes arvesse selle süsteemi olemust ja eeskirju, kuid samas meie liitumine peab vastama kahele tingimusele. kõigepealt, nagu ma ütlesin, arvesse tuleb võtta Euroopa Liidu õigustiku omapärasid ja need omapärad tuleb säilitada. Euroopa Kohust tuleb kaitsta ja samuti ka Euroopa Kohtu eelisõiguseid, see on oluline teema. on esitatud olulisi, on olnud esitatud huvitavaid ettepanekuid selle kohta, et Euroopa Kohus kaasatakse siis, kui on Euroopa, tegemist Euroopa Liidu aktide äh, vastavusega äh, Euroopa äh, Strasbourgi inimõiguste kohtus, igal juhul saab selliseid ettepanekuid teha ilma aluslepinguid muutmata ja seetõttu tuleb selliseid otsuseid nõukogu töögruppides väga põhjalikult analüüsida. ja ma tean, et Hispaania eesistuja annab endast parima selleks, et neid läbirääkimisi läbi viia. samuti on oluline Euroopa Liidu kui äh, õigusliku üksuse omapärasid arvesse võtta. Euroopa Liit on autonoomne üksus äh, ja lepinguline osapool, mis on võrdne teiste lepinguriikidega äh, ja seda siis mehhanismis, mis on äh, loodud liikmesriikide jaoks ja mitte Euroopa Liidu kui organi jaoks. ja seetõttu tuleb teha teatavaid tehnilisi muutusi konventsioonis, et võtta arvesse Euroopa Liidu õigustiku omapärasid ja sealhulgas äh, ka äh, korrespondentmehhanisme, mis samuti tuleb arvesse võtta liidu õiguse detsentraliseeritud rakendamist liikmesriikides liidul on õigus kohtuprotsessiga äh, liituda, äh, kui või kaasvastutusena, äh, vastutajana liikuda, kui asi puudutab õiguse, liidu õigust ja kohtuasi on esitatud liikmesriigi vastu. ma tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et Euroopa Liidu esindajad peaksid olema esindatud ka kon-, konventsiooni kogudes võrdselt ja võrdsetel alustel teise lepingu osapooltega see tähendab seda, et kohus, äh, kes valitakse iga, üks kohtunik valitakse igast lepingu osapoolest, äh, mis on üks alustalasid äh, sellel konventsioonil ja selles kohtus, see on üks alustalasid ka kollektiivsete garantiide süsteemis, mille konventsioon lõi ja kõik lepingupooled peavad osalema selles, see tähendab seda, et meil oleks vaja ka Euroopa Liidu jaoks valitud püsivat kohtunikku, alalist kohtunikku, kes oleks tööle võetud võrdsetel alustel oma kolleegidega ja kes oleks valmis sekkuma kõikide juhtumite puhul. ad hoc kohtunik, kohtuid on meil, kohtunikke on meil äh, äh, ad hoc, ad hoc kohtunikest ei piisaks mis puudutab selle kohtuniku valimise menetlusse, siis tavaline konventsiooni menetluskord peaks kehtima ka Euroopa Liidu puhul, see tähendab seda, et Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee valib kohtuniku kolme Euroopa Liidu poolt esitatud kandidaadi hulgast. me usume, et Euroopa Parlamendi Äh, Euroopa Parlamendi valitud liikmed peaksid osalema parlamentaarse assamblee kohtumisel, kui valitakse Strasbourgi inimõiguste kohtu kohtunikku. ma tahaksin tänada äh, äh, AFCO ja libe komisjoni raportööre selle suurepärase koostöö eest selle toimiku kallal ja ma tahaksin tänada ka AFCO komisjoni kaheksateistkümnendal märtsil korraldatud äh, kuulamise eest, mis oli meie jaoks väga kasulik. mul on ka hea meel, et äh, nõukogu Hispaania eesistuja on äh, seda toimikut pidanud äärmiselt oluliseks ja seetõttu olen ma veendunud, et pärast suve oleme võimali-, oleme, saame me juba alustada läbirääkimisi konventsiooniga liitumiseks ja ma olen veendunud, et komisjon kui liidu läbirääkija informeerib Euroopa Parlamenti pidevalt kogu läbirääkimisprotsessi käigus äh, arengutest. ma arvan, äh, proua president, et pole mõtet enam rõhutada äh, tänasel päeval, kui olulisel kohal on Euroopa jaoks põhivabadused ja kui olulised on need kõikide meie õigusaktide seisukohast. ma olen veendunud, et Euroopa Liidul ei ole raske konventsiooni nõudeid täita kuid äh, konventsiooniga liitumine kindlasti parandaks äh, põhivabaduste kaitset äh, Euroopas ja see tähendab seda, et see parandaks iga viimase kui inimese põhivabaduste kaitset, kes elavad Euroopa Liidu territooriumil. suur tänu, proua komisjoni asepresident ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad. kõigepealt Rahvapartei nimel proua Janakov, palun suur tänu, proua president. sooviksin äh, toetada täielikult seda, mida äh, härra Lopez Garriga ja mida proua äh, Reding ütlesid komisjoni ja nõukogu nimel. Euroopa Liidu ühinemine Euroopa inimõiguste põhivabaduste kaitse konventsiooniga ja vastava protokolliga on Lissaboni lepingu tulemus see laiendab äh, inimõiguste äh, rakendamist Euroopa kodanike jaoks, samuti puudutab see äh, põhivabaduste kaitset. see tähendab, et Euroopa Inimõiguste Kohus saab pädevaks nendes küsimustes valdkondades ka Euroopa Liidus. Euroopa Liit tänu sellele on saanud ka välise tagatise mis äh, samuti tugevdab äh, meie äh, seisukohta kolmandate riikidega suhetes. ka meie suhetes kolmandate riikidega palutakse ju tunnustada inimõiguste konventsiooni. me peame meenutama ka nende kolme Kreeka kodaniku mõrvamist äärmuslaste poolt, ähm, vägivallatse, nendes vägivallaaktides, mis aset leidsid täna Ateenas, äh, minu kodulinnas. me peame tegema kõik selleks, et äh, demokraatiat tugevdada ja et demokraatia äh, rikkumise puhul kõik kohtumenetlused kiiresti toimuksid. meie soovime sellesse menetlusse anda oma panuse, me soovime eh, kriisi ületada. oluline on taastada stabiilsus eelkõige just Kreeka rahva jaoks ja me peame isoleerima need äärmuslased, kes ainult eba, muudavad olukorda ebastabiilsemaks. suur tänu ja nüüd sotsialistide demokraatide nimel härra Haru Jagei, palun. suur aitäh, proua president ma pean kahjuks piirduma ainult ühe mõttega ja ma tahaksin ütelda Euroopa kodanikele selgelt järgmist. esimest korda ometigi luuakse kohus, kus tagatakse nende põhivabaduste, inimõiguste kaitse Euroopa Liidus, omaenda koduriikides. ning peamiseks ideeks siin on see, et kohus, Strasbourgi kohus oleks tagatiseks sellele, et ühenduse õiguse kohaldamisel peetakse kinni miinimumtagatistest ja need miinimumtagatised on Euroopa südamikuks. Need miinimumtagatised on äh, Euroopa ülesehituse nabanööriks nii-öelda tegemist on tsiviliseeritud äh, ülesehitusega, mis põhineb inimväärikusel ning äh, konkreetselt väljendub see õigusriigis ja sotsiaalses õigusriigis, inimõigustes. Lissaboni lepe on võimaldanud Euroopa Liidul äh, nagu äh, proua Reiting ütles, põhivabaduste harta konkreetseks muuta ning see kohustab meid liituma äh, ka Strasbourgi kohtadega. ma tean, et on terve rida tehnilisi probleeme ja ma tahaksin lihtsalt rõhutada, kuivõrd oluline on järgmine. komisjon on kiirelt ja tõhusalt töötanud ning välja töötanud konkreetse mandaadi, mis võimaldab meil läbirääkimistel edasi liikuda. ma tahaksin teid õnnitleda, proua Reeding, tehtud töö eest, mis on olnud kiire ja tõhus, kordan seda, ja tahaksin samuti äh, õnnitleda Hispaania eesistujat järgneval kuul mai täiskogul me hääletame parlamendi raportit ja ma sooviksin, et sellele järgneks äh, ka meie informeerimine väga keerukatest toimuvatest läbirääkimistest. suur tänu ja nüüd proua Wikström ALDE nimel. EUs anslutning till Euroopadomstolen har länge stått Euroopa Liidu liitumine Euroopa Liit põhineb nüüd juriidilisel alusel ning me peame selle üle head meelt tundma. liitumine Euroopa konventsiooniga tähendab seda, et äh, põhiõiguste kaitse tõhustatakse. meie kodanikud liikmesriikides äh, saavad olema paremini kaitstud äh, seda Euroopa Liidu raames ja seda tänu siis Luksemburgi ning Strasbourgi kohtupraktikale. Euroopa konventsiooniga liitumine tähendab seda, et Euroopa Liit, et Euroopa Liidu õigus lahatakse ka Strasbourgi kohtus ning see um, parandab Euroopa kodanike vabaduste ja õiguste kaitset. see on väga oluline. jah, me arvame võib-olla, et äh, Euroopa Liit on, Euroopa Liidul ei ole mingeid raskusi inimõigustega, meie Euroopa Liidu liikmesriikidena omame õigusriigi kultuuri, mis on sügavalt juurdunud meie õigussüsteemidesse, kuid kui me näeme, kui me vaatame nüüd Lissaboni lepet, siis meil on tagatud erinevad vabadused sõnavabadus ja muu, kuid paraku koha peal liikmesriikides see alati nii ei ole, on liikmesriike, kus rikutakse mõningaid õigusi. kahjuks see nii on, kahjuks isegi siinsamas meid rünnatakse ja me ei tee mitte midagi, kui meid rünnatakse. me peame parandama kodanike kaitset, see on oluline ja parlament peab samuti vastavalt konventsioonile toimima, sellepärast et see, et meil liikmesriikides on veel niivõrd palju teha, äh, see näitab, et me peame enne kõigepealt oma ukse sisse puhtaks pühkima, me peame oma väärtusi kaitsma, suur tänu! suur aitäh! ma paluksin, et kõnelejad peaksid äh, kõneajast kinni sellepärast et meie päevakord on väga äh, mahukas. proua Hautala. on eriti tärkeä. on äärmiselt oluline, et äh, inimõigused on äh, iseenesest väärtuslikud, aga neil on ka praktiline väärtus, mina ka räägin kolmandate riikidega, kolmandate riikide esindajatega, olles inimõiguste alakomisjoni esindaja, ma rääkisin täna Maroko parlamendi liikmetega ja mul on väga hea neile rääkida, et isegi Euroopa Liit omaenda äh, tegudes, omaenda äh, sees pöörab tähelepanu inimõigustele, mitte ei rõhuta seda ainult kõigile teistele. ja just nimelt äh, konventsiooni allkirjastades võime me kolmandate riikide esindajatele öelda, et Euroopa Liiduga liiku-, liitudes kõigepealt äh, me äh, allutame ka omaenda tegevuse äh, välise kontrollile. ma võin rääkida, et nüüd on meil ka oma volinik, kes vastutab just nende küsimuste eest. ma tahtsin mainida, et Euroopa Liidu liit liitumine konventsiooniga ei lähe, lahenda seda probleemi, et inimõiguste kohus on ülekoormatud, me peame mõtlema, kuidas seda probleemi lahendada. ma tahtsin juhtida tähelepanu ka sellele, et Euroopa Liit peaks liituma ka täiendavate protokollidega, nagu näiteks Äh, piinamise vastane protokoll, rassismi ja edasi, rassismi vastane võitlus ja nii edasi. suur tänu ja nüüd äh, proua president, lugupeetud daamid ja härrad. kui ühinemisleping äh, konventsiooniga allkirjastatakse siis ma leian, et see on omapärane, sellepärast et äh, see, seda konventsiooni peetakse juba äh, tükk aega äh, inimõiguste ja põhivabaduste kaitsuses väga oluliseks kõikides liikmesriikides. samuti siin võib tekkida konkurents inimõiguste kohtu ja Euroopa kohtu vahel. ma arvan, et me peame väga täpselt kaalutlema kõiki neid äh, veavõimalusi, et me ei peaks tulevikus hakkama vigu äh, siluma. kui on tegu Euroopa kohtu, kohtupraktikaga, siis tuleb öelda, et äh, Euroopa kohtu, kohtupraktikat äh, tõlgendat-, peab hakkama tõlgendama tulevikus ka Euroopa inimõiguste äh, kohtu, kohtupraktikat. me peame vaatama täpsemalt üle siit tulenevad äh, võimalikud pädevuste rikkumised. suur tänu. palun äh, pidage kinni oma kõneajast, lugupeetud äh, kolleegid. ja nüüd äh, fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel proua Morvai. suur tänu. ma pean ütlema, et eksperdina inimõiguste osas ma ei mõista, mis lisandväärtust me siin saame, eriti seoses inimõiguste põhivabaduste äh, kaitsega arvestades, et mis lisandväärtust me saame, kui Euroopa Liit äh, konventsiooniga liitub, kui liikmesriigid niikuinii on juba liitunud selle konventsiooniga? lubage mul siin äh, tuua mõningad märkused, sest need Eh, kes ei ole pädevad eh, selles valdkonnas, võib-olla saavad natukene valedest, valest asjadest aru. Euroopa eh, konventsioon inimõiguste osas on dokument, mis on Euroopa Nõukogu alla kuuluv. kui nende sätete vastu rikutaks, neid sätteid rikutakse, siis Euroopa kodanik äh, äh, võib pöörduda Euroopa Inimõiguste Kohtu poole, et saada seal abi. see on üks võimalus ja me teame kõik selle võimaluse olemasolu. kõik Euroopa Liidu öö, äh, liikmesriikide kodanikud saavad seda võimalust kasutada. ma arvan, et mitte keegi siin ruumis ei saa öelda, et ta ei ole kuulnud ühestki sellisest juhtumist. minu küsimus ongi, et mis on selle äh, ühinemislepingu lisandväärtus? suur tänu. me jätkume, jätkame nüüd teiste kõnelejatega, proua Kall. suur tänu, lugupeetud kolleegid, proua volinik ma arvan, et äh, tänane arutelu on väga oluline. seni oli meil tegu väga suure takistusega ja täna me nüüd räägime komisjoni mandaadist, läbirääkimiste äh, äh, alustamiseks, millega Euroopa Liit saab äh, Euroopa Inimõiguste Konventsiooniga liituda. see dokument konventsioon loodi juba kuuskümmend aastat tagasi ja selle eesmärgiks on tagada äh, inimõiguste kaitse Euroopas. juba öeldi, et detsembris äh, detsembrist põhivabaduste harta on äh, jõustunud ja see on tegelikult üks oluline osa inimõiguste kaitse valdkonnas Euroopas. see konventsioon tugevdab hartat ja harta täiendab konventsiooni. seetõttu ma leian, et äärmiselt oluline on see, et Euroopa Liidu ühinemine konventsiooniga oleks edukas. oluline küsimus on siin aga see, et milline lisandväärtus tõstatub sellest ühinemisest Euroopa Liidu kodaniku jaoks. oma seisukohas, äh, mille võttis vastu libe komisjon äh, ühehäälselt, ma olen ka üritanud seda seisukohta selgitada ma paluksin, et komisjon teeks läbirääkimiste ajal kõik äh, selleks, et äh, Euroopa Liidu kodanik saaks tõesti lisandväärtust äh, sellest ühinemislepingust. on veel mõningaid küsimusi, mida tuleks lahendada läbirääkimiste käigus, üheks oluliseks küsimuseks on näiteks see, et kuida-, millises suhtes on nüüd koht, erinevad kohtud üksteisega sest kohtualluvus tuleb siin äh, täpsustada. inimõiguste kohu, kohust tuleb äh, reformeerida samal ajal, kui Euroopa Liit äh, ühineb konventsiooniga. siin on tegu ainulaadse eksperimendiga, see ei tähenda aga seda, et negatiivselt saaks mõjutatud see, mis praegu hästi töötab. ühinemine konventsiooniga saab olla edukas siis, kui inimesed saavad kasutada neid samu võimalusi ka edaspidi, mis neil praegu juba olemas on. nii et me ei tohiks siin last vanniveega koos välja visata. ma kinnitan veel kord, et me kogeme praegu väga olulist ajaloolist hetke ja seetõttu ma paluksin nõukogu ja komisjoni, et nad seda tööd toetaksid ja et nad arvestaksid kõikide nende kommentaaridega. suur tänu! suur tänu, proua Kall. Te olete muuseas esimene Ungari kolleeg. kellelt ma kuulsin, et äh, äh teie, et te olete valitud Ungari parlamendi Äh, spiikeriks. vabandust, et Carl Schmidt äh, vabad, äh, on valitud Ungari parlamendi spiikeriks ja me paluksime, et te meie tänuavaldused ka ja õnnitlused talle edastaksite. nüüd proua Flašikova. teeme. Mm, aj keď všetky členské štáty Európskej únie sú zmluv... ma pöörduksin nüüd teema juurde tagasi ehkki kõik liikmesriigid on konventsiooni ratifitseerinud, Euroopa Liidu liitumine ei oleks mitte ainult uueks dimensiooniks inimõiguste kaitses Euroopa Liidus, vaid äh, see, ma rõhutaksin, oleks ka õiguslik ja poliitiline signaal mm, sellest, kuidas me tugevdame Euroopa Liidu ja Euroopa vahelisi sidemeid. Euroopa Liidu äh, konventsiooni ratifitseerimisega äh, konventsioon, ratifitseerimisele lisaks peaks äh, Euroopa Liit ka võtma vastu sotsiaalharta. Euroopa Liidu poliitiline esindatus Euroopa Nõukogu organites on samuti üks teema, mida tasuks arutleda, Euroopa Parlamendi liikmete esindatus ka. ma arvan, et me võime sellest küll rääkida, kuid see protsess praktikas oleks väga keeruline ja ma samas jagan teie entusiasmi ja tahaksin tänada ka nõukogu. ma tean, et see töö saab olema raske ja päris palju tööd on veel jäänud teha. suur tänu, proua Benova ja nüüd äh, üheks minutiks äh, härra Migalski, palun. suur tänu, härra president. Euroopa Liit põhineb äh, inimõiguste austusel. see on üks kõige üllamaid aspekte meie Euroopa Liidu alustes üldse. kuid mulle tundub, et me räägime siin liiga palju inimõigustest omaenda kodanike jaoks. proua Menova ütles seda, proua Wikström ütles seda, aga ma arvan, et me samas ei pööra piisavalt palju tähelepanu sellele, mida ütles proua Haudala, nimelt sellele, et me aitaksime tagada ka inimõiguste kaitset Euroopa Liidu territooriumist väljaspool. ma arvan, et Euroopa Liit selles vallas ei tee küll piisavalt. ma tervitan Euroopa Liidu äh, liitumist inimõiguste ja põhivabaduste kaitsekonventsiooniga. see aitab meile tagada äh, inimõiguste äh, kaitse parema jõustamise Euroopa Liidu territooriumil, kuid ärgem unustagem seejuures, et äh, samal ajal, kui antakse uusi õigusi, ei tohiks me kärpida vabadusi. ma saan aru, et tegemist on akadeemilise aruteluga, kuid äh, ma arvan, et äh, siin on väga olulised asjad mängus äh, ning nii parlamendiliikmed kui ka kohtunikud peaksid olema kõigi arengutega suur tänu ja proua Fertmann, üks minut. suur tänu. lugupeetud kolleegid, Lissaboni leping artikkel kuus näeb ette, et Euroopa Liit liitub Euroopa Inimõiguste Põhivabaduste Kaitse konventsiooniga, mis tugevdab ka Euroopa õigustikku. Euroopa Inimõiguste konventsioon on äärmiselt oluline inimõiguste ja põhivabaduste kaitse jaoks Euroopas. kuulumine sellesse õigussüsteemi tugevdaks ka Euroopa kodanike inimõigusi ja põhivabadusi, sellepärast et sellega nad on juurde saanud veel ühe õigusliku vahendi öö, ähm, oma õiguste kaitsmiseks. mina leian, et ühinemine konventsiooniga on väga positiivne, sellepärast et sellega tõstetakse ka teadlikkust äh, inimõigustest ja põhivabadustest Euroopa Liidus ja ka tugevdatakse neid suhetes äh, kolmandate riikidega. suur tänu, kolleeg! ja nüüd saab sõna kolleeg äh, Traškovski. kõigepealt tahaksin ma tänada mõlemaid raportööre Kinga Kalli ja Ramanda Tundaragi ja samuti tänaksin Euroopa Komisjoni ja ka eesistujat, suur tänu selle töö eest, mis on väga keeruline ja väga raske ja see oli hädavajalik. Euroopa Liidu liitumine põhi- vabaduste kaitse inimõiguste konventsiooniga on teema, millest me oleme rääkinud viimase kümne aasta jooksul, hakati ja palju murest on olnud sellega seoses, kardeti, et Euroopa Kohus ja Euroopa Inimõiguste Kohus hakkavad omavahel konkureerima ja et äh, loomulikult meil tekib teatavaid äh, probleeme seoses äh, kohtualluvusega kardeti ka, et Euroopa äh, kohtu autonoomia seatakse selle liitumisega küsimärgi alla, aga ma arvan, et äh, see oleks suur saavutus meie töös, me oleme jõudnud olukorda, äh, kus need kaks kohust võivad teineteist täiendada, me anname endast parima selleks, et hierarhilist mõtlemist vältida ja jõuda olukorda, kus need kaks inimõiguste kaitsesüsteemi asuvad üksteist täiendama. seda kooskõlas uuemate arengutega, kus Euroopa Kohus tegelikult võtab arvesse ka Strasbourgi kohtu pretsedendi õigust ja vastupidi. ma arvan, et need kaks süsteemi eksisteerivad sõbralikult kõrvuti ja ma arvan, et konkurentsi ei ole ja suurem osa meie varasematest kartustest on osutunud põhjendamatuteks, me teame, viimast äh, otsust Euroopa Inimõiguste Kohtu äh, puhul, kus arvati, et Euroopa Kohtu otsus, äh, otsuse ülevaatamiseks puudus igasugune põhjus, kuivõrd Euroopa Liit pakub ise juba oma inimõiguste kaitse piisava taseme. miks meil on aga seda liitumist sellisel juhul vaja? meil on seda vaja, miks meil on seda vaja, mitte ainult sümboolse tähenduse pärast, mis on loomulikult ka oluline, kuid meil on vaja seda sellepärast, et see aitab meil muuta kogu inimõiguste ja põhivabaduste süsteemi usaldusväärsemaks kodanike silmis ja see tagab meile ka kaitse ini-, Euroopa Liidu eest, mitte ainult liikmesriikide eest, ja kui näiteks Euroopa Liidu asutust ei saa kohtusse kaevata ja Euroopa kodanik samas leiab, et tema õigusi on, on rikutud. me peaksime seda, selle süsteemi usaldust suurendama, mitte õõnestama ja seetõttu me ei tahaks äh, me ei, me ei tahaks seada ohtu olukorda, kus aktid kuuluvad Euroopa Liidu õigusesse ja liikmesriigi vastu ei saa seejuures pöörduda. lõpetuseks tahaksin ma tänada Euroopa Komisjoni, kes on inimõiguste peadirektoraadi loonud. ma mäletan, et üliõpilaseni lugesime Chevalier'si artikleid inimõiguste kaitsest ja tema jõudis järeldusele, et põhimõtteliselt võib teha ükskõik mida äh, konventsiooniga äh, liitumine äh, konventsiooniga liitumisele lisaks, aga ilma liitumiseta ei ole see midagi väärt ja nüüd me lõpuks oleme selle sammu kasuks otsustanud ja meie inimõiguste kaitse tase saab olema parem kui kunagi varem suur tänu ja nüüd kaheks minutiks äh, härra Šogorile. suur tänu, härra president. mul on väga suur äh, hea meel, et ähm, Euroopa Liit ühinemis, äh, tänu ühinemislepingule konventsiooniga astub veel kord ühe sammu Euroopa kodanike inimõiguste ja põhivabaduste kaitse tugevdamise poole ja et me tugevdame neid ka oma suhetes kolmandate riikidega, kuid me ei tohi unustada seda, et et Euroopa Nõukogu on inimõiguste kaitse osas jõudnud Euroopa Liidust mõned sammud edasi ja seetõttu me peaksime vaatama ka kas, milliste konventsioonidega me peaksime veel liituma selleks, et suurendada ka Euroopa Liidu äh, õigustiku ähm, kvaliteeti inimõiguste kaitse osas. me loodame, et Euroopa Liidus saab tänu sellele tõesti vabadusele, õigusele ja turvalisusele rajanev ala. inimõiguste kaitse osas äh, me peaksime rääkima ka põhiõiguste hartast ja ka äh, Äh, vähemuste äh, õiguste kaitsest ja ka rahvusvähemuste ähm, õiguste kaitsest. Need lepingud äh, panevad paika miinimumstandardid nende vähemuste kaitsel. paljud Euroopa Liidu liikmesriigid on liikmed ka Euroopa Nõukogu juures ning nad on ka ühinenud vastavate eh, lepingutega. ja eh, ma leian, et me peaksime selle juba paljudes liikmesriikides kehtiva seadustiku võimalikult kiiresti üle võtma. suur tänu ja nüüd järgmine kõneleja. järgmine, järgmised kõnelejad saavad sõna vaba mikrofoni vooru käigus kuus kolleegi on soovinud sõna saada. meie kodukorras on kirjas, et viis võivad sõna võtta, aga ma annan äh, sõna kuuele, aga palun ärge ületage oma kõneaega, milleks on üks minut ja kõigepealt äh, kolleeg Pjašescu. suur tänu, lugupeetud äh, härra proua volinik, Lissaboni leppe ratifitseerimisega peaks Euroopa Liidust saama ka nüüd äh, Euroopa Inimõiguste ja Põhivõimaduste Kaitsekonventsiooni osaline ja seega Strasbourgi Inimõiguste Kohus äh, edaspidi kaitseb äh, inimõigusi, kui neid on rikutud Euroopa Liidu asutuste ja ametite poolt. see on olulisem kui kunagi varem, sellepärast et Äh, liikmesriigid on andnud väga suure osa oma pädevustest Euroopa Liidule. Euroopa Kohus aga jääb äh, alles ja Euroopa Kohus jääb ainukeseks äh, ülemkohtuks kõigi Euroopa Kohtu Euroopa Liidu õiguse küsimuste osas. Rumeenia on juba allkirjastanud Euroopa Liidu põhiõiguste kaitse süsteemi konventsiooni ja seda juba väga ammu. artikkel kakskümmend meie põhivabadust, põhi seaduses äh, sätestab, et äh, selle konventsiooni sätted on ülemad kui meie liikmesriigi oma õigus. suur tänu, härra De Boidi yes.. suur tänu, proua volinik. minu meelest on äärmiselt oluline, et Euroopa Nõukogu millel on selline vahend, mis hästi töötab ja mida kontrollitakse teise instantsi poolt, et see saab osaks äh, sellest temaatikast. inimõiguste ja Euroopa rahvusvähemuste kaitseks on Euroopa Nõukogu välja töötanud süsteemi, mis väga hästi töötab, aga poliitiline kaal on siin Euroopa Liidu juures. soovin pöörata teie tähelepanu sellele mida proua Kaal ka juba mainis. soovin teie tähelepanu pöörata pretsedendi õigusele. tegu on siin nende vahenditega, mis ei ole tagatud Euroopa Liidu õiguses, oluline on, et me arvestaksime nendega, meil on raamleping mis puudutab äh, rahvusvähemusi, sest me ei tohi unustada seda, et kuus kuni äh, seitse protsenti inimestest kuuluvad rahvusvähemustesse Euroopa Liidus. suur tänu, kolleeg Pilba! suur aitäh, härra president! ma tahaksin äh, härra Haurekit tema väga tõsise töö eest tänada. siin on ära toodud väga olulised institutsionaalsed aspektid puudutavad äh, siis Euroopa Liidu äh, ühinemislepingut Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitsekonventsiooniga Euroopa Parlamendis on juba korduvalt resolutsioone vastu võetud, kus on nõutud selle konventsiooniga liitumist. nüüd kahekümne seitsmekesi mitte keegi ei ole selle vastu, tegemist on tõepoolest poliitilise ühtekuuluvuse ülesnäitamisega ja see näitab, meil on ühine Euroopa identiteet. seda isegi kriisi, majandussõja, poliitilise kriisi ajal. inimõiguste ja põhivabaduste kaitsmine igas olukorras võimaldab äh, tõepoolest tõhustada demokraatiat, äh, töötada edasimineku nimel ning võidelda igat liiki vägivalla ning totalitarismi vastu. see ongi olnud Euroopa projekti peamiseks eesmärgiks ning see peab jääma ka meie tuleviku suunaks, seega ma soovin, et nõukogu ja komisjon jätkaksid selle eesmärgi saavutamise nimel tööd ning samuti tahaksin avaldada kaastunnet Ateena ohvrite perekondadele järgmine kõneleja. Ochronie praw człowieka i podstawowych wolności jest jednym z... suur tänu. Äh, siin on tegu ühe olulise elemendiga Euroopa kodanike inimõiguste ja põhivabaduste äh, kaitse osas seni on Euroopa Kohus äh, head äh, tööd teinud selles osas ja äh, kaitsnud ka põgenike õigusi. aga me peame ka vaatama, kuidas kohus tõlgendab üksikisiku õigusi. viimasel aastal protesteeriti otsuse vastu mis ei lubanud üles riputada avalikes ruumides krutsifikse. kui Euroopa Liit soovib selle konventsiooniga liituda, siis peab alustama ka arutelu, kas me tõesti lubame äh, seda, et sellised otsused äh, pikema arutuseta vastu võetakse. härra Kalinovski. resolutsioon Euroopa Parlament on korduvalt võtnud vastu resolutsiooni ettepanekuid, kus me mõistame hukka inimõiguste rikkumised üle kogu maailma. ja sellegipoolest tuleb tunnistada, et meie, Euroopa Liit, Euroopa Liidus ei suuda ise toime tulla omaenda liikmesriikides toime pandud inimõiguste rikkumistega. alles hiljuti Leedu eetikakomisjon mõistis äh, süüdi meie kolleegi Tomaševski, sest äh, härra Tomaševski esitas küsimuse president Barrosole, mis puudutas äh, vähemuste õigusi. ma ei tea, kas selle konventsiooniga liitumisest või ühinemisest on abi, sellepärast et tegelikult oleks meil vaja märkimisväärselt paremaid vähemuste õiguste kaitse standardeid, kui meil on vähemuste õiguste kaitse raamistikud. suur tänu ja härra Papa-Nikolau! suur tänu, härra president! kõigepealt tahaksin ma avaldada sügavat kaastunnet äh, kolme Kreeka kodaniku peredele ja sõpradele, kes kaotasid oma, oma elu rahumeelse protestimarsi käigus, mille korraldasid inimesed, kes tahavad paremat tulevikku. demokraatlikud äärmuslikud indiviidid aga sekkusid ja seetõttu kaotasid, hukkusid kolm inimest. on üsna irooniline et me räägime täna sellest, kuidas laiendada ja süvendada inimõiguste kaitsesüsteeme, et tagada inimõigused Euroopa Liidu kodanikele. lugupeetud daamid ja härrad, isegi siis, kui Euroopa inim-, Strasbourgi inimõiguste kohus toimib hästi, kui me tahame tagada, et me, et inimesed oleksid Euroopa äh, tegude äh, südames, äh, siis tuleks meil keskenduda solidaarsustele, me peame tagama solidaarsuse liikmesriikide, inimeste vahel, solidaarsuse, mida vajab Kreeka nii äh, väga. suur tänu! ja nüüd oleme me jõudnud ka vaba mikrofoni vooru lõppu ja ma annaksin äh, sõna nõukogu esindajale ja seejärel ka proua volinikule, et meie arutelu kokku võtta. härra Lopes-Kärido nõukogu nimel kas suur aitäh, härra president! peaaegu kõik saadikud, kes siin kojas sõna võtsid, toetasid Euroopa Liidu liitumist Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitse konventsiooniga. ma tahaksin äh, nüüd omalt poolt vastata kahele sõnavõtule, mis olid võib-olla natukene vähem soosival positsioonil ja võib-olla isegi lausa selle otsuse vastu. härra Sabrov leidis, et tegemist on ohtliku sammuga Euroopa Liidu jaoks ja proua Urban leidis, et see on ebavajalik. ma tahaksin vastata teile mõlemale. härra Sabrov, ma tahaksin teile ütelda, et eh, siin ei ole mingeid probleeme Strasbourgi kohus. ma ei usu, et sooviks sekkuda Euroopa, Euroopa Liidu asjadesse. kaheksandas protokollis Lissaboni lepingust on ette nähtud, et see liitumine mingil määral ei mõjuta Euroopa Liidu institutsioonide pädevusi. töörühmas, nõukogus me vaatasime kuidas Euroopa Liit ja liikmesriigid või üks liikmesriik saavad koos pöörduda Strasbourgi kohtusse, kui, või kui on esitatud hagi äh, ühe liikmesriigi vastu, seda juhul, kui kõik muud õiguskaitsemeetmed on juba ära kasutatud ja on jõutud viimase astmeni ehk siis Strasbourgi inimõiguste kohtuni meie spetsialistide töörühm praegu töötab selle kallal. tegemist ei ole sellega, et me Euroopa Liidu pädevusi äh, hakkaksime lahkama, vaid me vaatame lihtsalt, kas on rikutud või mitte konventsiooni. proua Madvaile vastuseks. Te ütlesite juba praegu, võite te pöörduda Strasbourgi kohtusse äh, hagiga oma koduriigi vastu, milleks siis sellisel juhul peaks Euroopa Liit konventsiooniga liikuma? jah, ühes mõttes on teil õigus, aga li-, Euroopa Liidul on selliseid pädevusi, mida liikmesriikidel ei ole ja need pädevused on veelgi laienenud. Euroopa Liidust on äh, saanud institutsioon, millel on õigus võtta vastu otsuseid läbi direktiivide, määruste, juriidilise väärtusega otsuste ja need otsused võivad, võivad kahjustada inimõigusi ja mitte kinni pidada konventsioonist. kuna Euroopa Liidul on üha rohkem pädevusi ja võimu, siis on ka vajalik, et meil oleksid samad vahendid kui liikmesriikidel, ehk siis teisisõnu peaks olema võimalik pöörduda Strasbourgi inimõiguste kohtusse Euroopa Liidu vastu ja siin toimib täpselt sama loogika kui Euroopa Liidu liikmesriikide puhul. Euroopa Liidu inimõiguste kohtupraktika on olnud siiamaani äärmiselt positiivne, on tagatud inimeste õigused kogu Euroopas ning konventsioon ning Strasbourgi kohus kohaldab äh, Euroopa Inimõiguste Põhivabaduste Kaitse konventsiooni alates tuhande üheksasaja viiekümne kaheksandast aastast alates Rooma lepingust ning äh, sinna on lisatud veel mõningad protokollid hiljemalt. õiguspraktika on äärmiselt rikkalik selles valdkonnas ning on võimaldanud äh, põhiseaduslike kohtute ning ülemkohtute, liikmesriikide ülemkohtute kohtupraktikat muuta. tegemist on ühisalusega, mis võimaldab tõlgendada tulevikus põhiõigustega seotud küsimusi ning seda ka Luksemburgi kohtu ning Strasbourgi kohtu vahel. seega on vajalik, et Euroopa Liit liituks selle konventsiooniga mitte ainult selleks, et kaitsta oma kodanikke, vaid kaitsta ka neid, kes tulevad Euroopa Liidust väljastpoolt, kes on võõrad Euroopa Liidu territooriumil see konventsioon kaitseb kõiki, kes on ühe liikmesriigi kohtu pädevuses ning seega siis äh, uue äh, konventsiooniga liitudes puudutab see kõiki neid, kes on Euroopa Liidu äh, jurisdiktsiooni all. ma näen hea meelega, et on üksmeel selles küsimuses et te tunnustate, kuivõrd oluline see samm on. Äh, siin on komisjoni mandaati kasutatud. härra Hauregi ütles, et peatselt võtab ka Euroopa Parlament oma raporti vastu ja ma tahaksin teid õnnitleda selle puhul, samuti tahaksin proua Kaali ja härra Predat tänada. Hispaania eesistuja plaanib anda komisjonile mandaadi ja me loodame, et õigus- ja siseasjade ministrite nõukogu juba neljandal juunil võtab vastava otsuse vastu. suur aitäh, Lopez de Garrigo ja me lõpetame arutelu komisjoni asepresidendi proua Vivian Redingu sõnavõtuga. suur tänu, härra president! kõigepealt tahaksin ma rõhutada, kui väga ma olen nõus äh, härra eesistuja vastusega austatud parlamendiliikmetele, nii et ma ei hakkaks kordama neid asju, sellepärast et äh, ma ütleksin lihtsalt samu sõnu. ma kasutaksin lihtsalt võimalust ja tänaksin Euroopa Parlamendi liikmeid, kes äh, soovisid sõna ja kõnelesid positiivses vaimus, rõhutasid, kui olulised on põhi põhiõigused, mis on meie liidu alustalaseks. Nende põhiõiguste jõustamine kõikide kodanike jaoks saab olla ainult edasiminek. ja see saab olla ainult äh, meie Euroopa väärtuste edendamise näitajaks. ma tahaksin tänada kahte raportööri, kes on äh, teinud ära suure töö selleks, et parlamendi viia lähemale üksmeelele põhimandaadi osas. see põhimandaat, nagu ka siin kojas öeldi, on ainult algus. nüüd algavad läbirääkimised ja need läbirääkimised kindlasti venivad pikale ja kui me oleme läbirääkimistega lõpetanud, siis alust, tuleb alustada ratifitseerimise protsessi, nii et härra president, ma kujutan ette, et ma pean üsna sageli küll rõõmuga tulema teie kotta, et äh, anda teile aru, kuhu me oleme jõudnud, äh, kui suured on meie edusammud, millised on äh, meie kitsaskohad ja millised on lahendused meie raskustele. ma olen veendunud, et Euroopa Parlamendi liikmed aitavad meile liikuda ühiste eesmärkide suunas ja meie eesmärgiks on väärtuste ja õiguste Euroopa. suur tänu! see on meile ka suureks auks. nüüd jõuame oma päevakorra